Die Sitzung ist wieder aufgenommen. avame oma osaistungjärgu äh, eel, äh, eelmise istungi protokoll on teile saadetud, kas kellelgi on kommentaare, ei ole. sellega on protokoll kinnitatud. von der EFDD Fraktion EFTD e fraktsioonist olen ma saanud taotluse komisjonide äh, liikmete nimel